tegeleda teiste asjadega kui presidendi valimine ning saadikute mandaatide kontrollimine. ma tahaksin teile kõigepealt teatada, et on moodustatud järgmised fraktsioonid. Euroopa Rahvapartei Kristlike Demokraatide fraktsioon, EPP, sotsialistide ja demokraatide progressiivne allianss Euroopa Parlamendis, ST, liberaalide ja demokraatide allianss Euroopa nimel ALDE, Roheliste ja Euroopa Vaba Allianss, Euroopa konservatiivide ja reformimeelsete fraktsioon, Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete ja Põhjamaase, Põhjamaade Vasakpoolsete Konföderatsioon ning Äh, fraktsioon Euroopa Vabaduse ja Demokraatia nimel. Äh, avaldused fraktsioonide moodustamise kohta vastavalt kodukorra